hääletatud äh, tekstide vastu, siis äh, saadetakse need edasi äh, resolutsioonis mainitud adressaatidele. ja veel üks protseduuriline küsimus, ma loodan, et